daamid ja härrad. palun võtke kohad sisse. ma arvan, et me võime alustada tahaksime alustada nüüd ühise keskkonna, põllumajandus- ja tööstuskomisjoni kuulamisega ning meie kolme komisjoni nimel sooviksin ma tervitada kõigepealt tööstus, teadus- ja energiakomisjoni proua Miia Petro Kompulenaatrit, kes teist osa meie kuulamisest juhatab ja tahaksin samuti tervitada keskkonnakomisjoni nimel äh, härra Pavel Potsi aseesimeest. et tere tulemast teile mõlemale. nagu te kõik teate, on meil olemas Euroopa Liidu metsastrateegia, mis peaks olema siis metsandusega seotud küsimustes Euroopa Liidu raamistikuks. eesmärgiks on äh, sidus äh, metsade haldamise süsteem luua. see puudutab äh, metsadega kaasnevaid positiivseid külgi ning väärtusahelat. aprillis Euroopa Liidu Parlament kaks tuhat viisteist kiitis heaks metsastrateegia resolutsiooni ning selles käsitletakse kestliku äh, metsade haldamise tähtsust ning samuti metsade äh, rolli äh, tööstuses, majanduses, keskkonnas. muidugi mõista, meil on vaja tagada mm, nende erinevate sektoriaalsete poliitikate parem koordineerimine, mis otseselt on metsandusega seotud. septembris kaks tuhat viisteist Euroopa Liidu komisjon tuli välja mitmeaastase eh, rakenduskavaga, mille eesmärgiks on siis hakata Euroopa Liidu strateegiat ellu viima. ja selles on välja toodud terve rida erinevaid algatusi aastateks kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kaheksateist peaks välja tulema ka vahearuanne ma usun, et nüüd on hea hetk selleks, et hakata rääkida edusammudest äh, strateegia elluviimisel, eriti võttes arvesse uusi rohelisi väljakutseid. näiteks kaks tuhat kolmkümmend kliimaenergia raamistik, äh, ringmajandus, biomajandus ja teadus-arendustegevus ning samuti on käimas töö ja ka tulevase ühise põllumajanduspoliitika üle. me peame muidugi käsitlema ka maakasutusküsimust. me tahame ju majanduskasvu tagada ja töökohti luua ka maapiirkondadesse, sest et metsad ei ole ju ainult selleks, et toormaterjali meile pakkuda. metsad mõjutavad keskkonda vägagi positiivselt, kuid samuti võivad äh, töökohti luua, seega on siin palju erinevaid aspekte mängus. see on ka põhjuseks, miks me tänase kuulamise korraldame. me loodame, et ettekanded annavad meile ka ülevaate praegusest olukorrast. koos sekretäriaadiga oleme siis selle kuulamise korraldanud ja meil on mitu erinevat osa, esimest juhin mina, teist ITRE komisjoni esimees ning kolmandat keskkonnakomisjon. igas osas on ette nähtud kaks lühikest ettekannet ja ma tõesti tahaksin paluda äh, teid kõiki kõnelejaid, pidage kinni kaheksaminutilisest kõneajast. pärast seda avaneb komisjoni liikmetel võimalus ühe minuti jooksul esitada küsimusi ekspertidele. seega meie aeg on piiratud, aga me tahaksime muidugi ära kuulata meie eksperdid ja, aga enne kui nendega edasi läheme, tahaksin ka proua Hoffmanni komisjoni esindaja poole pöörduda, kes on Agri peadirektoraadist ja tema annab meile lühikese ülevaate Euroopa Liidu metsandusstrateegia praegusest seisust ning äh, ütleb paar sõna ka tulevastest arengutest äh, ja väljavaadetest ja pärast äh, teiepoolset sõnavõttu alustame siis oma kuulamisega. ma ei hakka tutvustama sõnavõtjaid praegu, sellega säästame natukene aega, tahaksin kõiki tervitada, aga küll siinkohal ja ehk komisjon saaks ka omapoolse ülevaate anda kümne minutiga. vabandan, et meil rohkem aega täna ei ole. aga nii me peame oma ajaga toime tulema, seega palun komisjon. suur aitäh, lugupeetud esimees ja tere pärast lõunat äh, komisjoni liikmetele, daamid ja härrad. ma tahaksin kõigepealt härra Hogani äh, nimel väljendada kahetsust äh, sellepärast, et ta täna siin viibida ei saa. aga ma tahaksin tema nimel tänada ka Euroopa Parlamendi liikmeid püsiva huvi eest Euroopa Liidu metsandusstrateegia vastu ning meie mitmeaastase rakenduskava vastu. seda näitab ka see, et meil on kolm olulist komisjoni, mis täna on siia kokku tulnud, et neid asju arutada. aasta tagasi volinik Hogan osales esimesel ühiskoosolekul nende kolme komisjoni vahel, et teiega arvamusi vahetada ning ma tahaksin ise rääkida sellest, mis nüüd peale seda on toimunud ja mida on oodata lähitulevikus. viimasel aastal metsanduspoliitika on olnud Euroopa Liidu poliitika tegevuskavas äh, kõrgel kohal, seda seetõttu, et üha rohkem on äh, nõudlust äh, teenuste ning toodete järgi, mis on metsandusega seotud, see on viinud nii, meid nii kaugele, et välja on töötatud erinevaid algatusi metsade ja metsanduse valdkonnas, eriti just energia, kliima, keskkonna ja innovatsiooni osas aga alustaksin äh, ühe kurvema sündmusega, nimelt äh, metsatulekahjudega. sellel aastal olid need äärmiselt äh, tõsised, pretsedenditult ulatuslikud ning sellest tulenevalt on ka väga palju ajakirjanduses räägitud metsandusest. kahjud on suured metsades, aga ma arvan, et veelgi olulisem ja kurvem on see, et äh, palju inimohvreid on samuti olnud. ja siinkohal tahaksingi väljendada kaastunnet äh, metsatulekahjude ohvritele ning nende perekondadele. Euroopa Liit abistab liikmesriike väljakutsetega toimetulemisel kas või tulekahju ohuolukorras. pakume toetust metsatulekahjude ennetusmeetmeteks, tulekahjude kustutamiseks ning taastamise mm, elluviimiseks läbi erinevate instrumentide. muuhulgas teeme seda ka läbi ühise põllumajanduspoliitika, kuid samuti läbi Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi läbi meie infosüsteemi ning läbi keskkonna ning kliimapoliitika kui nüüd käsitleda äh, maa arengupoliitikat äh, ÜPP osana, siis üldised kulud, äh, vahendid, mis on ette nähtud metsatulekahjudeks ning muudeks äärmuslikeks sündmuseks kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kakskümmend olid kaks koma neli miljardit ning seitsekümmend protsenti sellest on suunatud ennetusmeetmetele ja kolmkümmend äh, protsenti siis äh, taastamisele. ennetus seega omab äärmiselt äh, suurt rolli ohtude vältimisel ning metsatulekahjude ja muude loodusõnnetuste vastases võitluses. komisjon on alustanud ka arutelusid selle üle, kas Euroopa Liit peaks veel midagi tegema, eriti just, kas me peaksime veelgi ennetusele tähelepanu pöörama, võttes arvesse kliimamuutuste mõjusid praegused meetmed äh, ja algatused äh, kätkevad endas järgmise äh, aasta veebruaris toimuvat konverentsi Portugalis ning komisjoni ettepanekud selleks, et luua tsiviilkaitsemehhanismi suutlikkuse reserv. mis puudutab Euroopa Liidu strateegiat kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ning mis põhineb kestliku metsa haldamispoliitikal ning selle mit-, funktsionaalsusele oleme me tähelepanu pööranud samuti ka lähimuspõhimõttele. seejärel kiitsime heaks mitmeaastase tegevuskava metsandusstrateegia all ja tahaksingi siinkohal lühidalt peatuda erinevatel selle valdkondadel ning selgitada, kui kaugele me oleme jõudnud. esiteks kestliku metsapoliitika ning äh, algatuste toetamine, see käib ka ÜPP äh, ning maaarengupoliitika alla. seeläbi me toetame maakogukondi ja nende jõupingutusi saavutada muutusi erinevatesse sektoritesse ning läbi viia metsandusvaldkonna meetmeid. eelarve mm, on äh, metsandusvaldkonnas liikmesriikide jaoks maaarenguprogrammides üle seitsme miljardi euro kogukuludest äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ellurakendamine toob endaga kaasa viissada tuhat hektarit uut metsa, seitsekümmend uut äh, põllundus-metsandusalasid, nelisada tuhat äh, hektarit on eraldi ette nähtud äh, Äh, metsade ning äh, haljasalade halduseks ning üks koma neli äh, miljonit hektarit muid alasid. mis puudutab konkurentsivõimet ning jätkusuutlikkust metsanduspoliitikas, siis hiljutine, siis tulevikus soovime me jõuda kriisieelsetele rahastamistasemele peatselt eh, ja see on väga positiivseks arenguks kogu sektori jaoks. siduse kestlikkuse kriteeriumi arendamine, eh, biomassi kasutamine bioenergia tootmisel aitab samuti ka kaasa selleks, et parandada investeerimisraamistikku kogu sektoris, seeläbi pakutakse eh, tagatisi sellele Äh, kuidas biomassi toodetakse ja kuidas seeläbi me panustame mm, ühiskonda. kliimamuutused ning äh, tulekahjude ennetamine. hästi hallatud metsad panustavad samuti Euroopa Liidu kliimapoliitikasse, seeläbi panustatakse leevenduse eesmärkidesse ning äh, pakutakse innovatiivseid uusi äh, tooteid vanade asemel. pärast Pariisi kokkulepet LULUCF äh, määrus, mille üle läbirääkimised käivad, oli üheks vahendiks, millega komisjon teeb konkreetseid ettepanekuid selleks, et ellu viia meie ambitsioonikat metsanduspoliitikat Euroopa Liidus metsad aga samas on väga haavatavad kliimamuutustele ning Euroopa Liidu metsandusstrateegiaga me kutsume üles liikmesriike prioritiseerima selliseid investeeringuid, millega leevendatakse kliimamuutusi. metsade kaitse ning ökosüsteemide kaitse tähendab eelkõige seda, on vaja parandada loodusvaldkonna direktiivide elluviimist, Natura kaks tuhat osa on siin samuti oluline. tegevuskava looduse, inimeste ja majanduse jaoks on siis komisjoni vastuseks äh, siinkohal. sellega me tugevdame äh, sidemeid looduse, majanduse ja ühiskonna vahel ning peatume samuti äh, metsaga seotud meetmetele innovatiivsed metsandustooted ning algatused leiavad toetust äh, läbi Euroopa innovatsioonipartnerluse toormaterjalide ning Euroopa biomajanduse strateegia äh, ning äh, biomajandusepõhiste ettevõtete raames. komisjon vaatas läbi just meie biomajandusstrateegia ning tegevuskava siin jõuti järeldusele, et selle strateegiaga oleme me edukalt mobiliseerinud era- avaliku sektori investeeringuid, kuid on võimalik veelgi ära, ära teha selleks, et laiendada turgu äh, selles valdkonnas. hiljutine äh, komisjoni algatus äh, ning strateegia elluviimine peaksid tekkinud tühimikke peatselt täitma. mis puudutab metsade, metsanduspoliitika arengut ja metsade kasutust erinevate sidusrühmade ekspertide poolt, siis äh, alaline metsanduskomitee on äh, heaks foorumiks, kus äh, toimub koordineerimine ning koostöö komisjoni ning liikmesriikide vahel kõikides metsandust puudutavates küsimustes. nagu te teate, see komitee hoiab silma peal arengutel kliima, biomajanduse ning bioloogilise mitmekesise poliitikate valdkondadel. tõhustatud koostöö teiste sektorite äh, foorumitega on äh, samuti tähtis. see alaline komitee äh, töötab koos sidusrühmadega, toimub, käimas on ka dialoog kodanikuühiskonnaga homme toimub ühiskoosolek äh, äh, alalise metsanduskomitee ning äh, kodanikuühiskonna dialoogirühma vahel ning nemad arutavad siis Euroopa Liidu metsandusstrateegiat. ja viimasena tahaksin selle strateegia kohta ütelda järgmist, me oleme lähenenud metsale laiemast perspektiivist, meil on erinevaid algatusi Eh, mis puudutavad ebaseaduslikku metsaraiet ning muuhulgas samuti Euroopa metsandusseaduse eh, kohaldamist, eh, kaubanduse tegevuskava. ja ka siin oleme me saavutamas tõsiseltvõetavaid tulemusi. muuhulgas oleme aktiivselt samuti osalemas Pan-Euroopa, Euroopa-ülesel tasandil jätkusuutliku metsahalduse edendamisel komisjoni teenistused teevad koostööd selle nimel, et tulemusi saavutada metsandusstrateegia raames, me oleme pühendunud selle strateegia elluviimisele, eesmärkide saavutamisele, millega on meil, mille abil on meil võimalik toime tulla nende väljakutsetega, mis on Euroopa Liidus ja rahvusvahelisel tasandil metsandussektoris esile kerkinud. me oleme just alustanud strateegia edukuse hindamist ning ootame tulemusi kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. see aitab meil välja selgitada, millised peaksid olema sammud ning prioriteedid teiseks osaks sellest strateegiast. samuti selgitame välja tekkinud lüngad ning vaatame, millised on vajalikud uued arengud. suur aitäh! Suur tänu! proua Loret Sohvman ja nüüd jõuame me oma esimese osa juurde ja see puudutab siis ähm, Euroopa metsandust, äh, metsanduse juhtimist äh, maaelu arengupoliitika osas. ja kõigepealt saab sõna härra Mark Palaki ja tema on Euroopa Metsainstituudi direktor ja EFI Euroopa Metsainstitutsioon, instituut on väga aktiivne organisatsioon ning peale teda saab sõna Heiki Kranholm härra Heiki Kranholm on Soome ähm, põllumajanduse ja metsanduse Äh, ministeeriumi direktor. samuti on ta ÜRO Foorumis tegev ja mõlemal kõnelejal on kumbalgi kaheksa minutit ja kõigepealt annaksin sõna härra Palahile. palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, oma lühikese sõnavõtu jooksul sooviksin teiega jagada mõningaid mõtteid, mõningaid fakte äh, Euroopa metsanduse kohta. ja kõigepealt äh, ma alustan sellest, kui oluline roll on meie metsadel äh, äh, süsiniku vähese majanduse poole liikumisel. ja me näeme, millised meie piirid on ning me peame siin lähtuma taastuvast energiaallikatest, mis on ähm, kestliku majanduse aluseks ning äh, see, sellest peaks saama ka ähm, mootor äh, keskkonnasõbraliku jätkusuutliku majanduse jaoks. energiasektor pikas perspektiivis ähm, seda saab küll äh, süsinikku vabaks muuta, aga sellegipoolest äh, me äh, sõltume väga paljudest materjalidest, mis puudutab transporti, pakendit ja nii edasi ning nende toodete puhul me endiselt ähm, peame lähtuma süsinikust ja samas me oleme silmitsi kliimamuutustega ja see süsinik tuleb eelkõige just me peame leidma, kuidas seda süsinikku mm, vähendada ja tuleb siis kasutada süsinikuneutraalseid mm, tehnoloogiat ja selleks, et edendada mm, biomajandust, siis me peaksime fossiilressursse tõhusamalt kasutama ning peame ka vaatama, kuidas looduslikku kapitali väärtustada oluline on siin luua sünergiaid äh, majanduse ja ökoloogia vahel ning selles kontekstis ongi metsal ja metsandusel väga oluline roll liikumisel ähm, keskkonnasõbraliku no, ja jätkusuutliku majanduse poole. ja ma selgitan, Euroopa ähm, mets on kõige olulisem bioloogiline taristu ja see hõlmab rohkem kui nelikümmend protsenti Euroopa Liidu territooriumist, aga see on ka üks kõige olulisemaks ähm, allikaks süsiniku ladest, ladustamise jaoks, oluline ka hapniku tootmise jaoks ja ka süsiniku sidumise jaoks, nii et ähm, metsad on olulised äh, meie elujõuliste äh, linna- ja maaelu äh, kogukondade jaoks, sest metsad tagavad ka bioloogilise mitmekesisuse, terve pinnase ja, ja ka puhta põhjavee. kuid see on oluline äh, ka äh, mittetoidu äh, põhise ähm, ähm, bioloogiliste ressursside jaoks. ja materjalid, mis saaksid kasut-, asendada ähm, fossiilmaterjale, on siinkohal olulised eelkõige just kemikaalide, plastik, plastide, terasetööstuse puhul ja ja seetõttu äh, metsapõhisel tööstusel on äärmiselt oluline roll ka ringmajandusel ja selle lahendustel. aga metsapõhine tööstus ei ole äh, mingi tulevikumuusika, vaid see on juba praegu tegelikult meie majanduslik reaalsus. ning nagu te näete siin tabelis, siis äh, metsapõhised tööstused omavad suuremat tööstuslikku osakaalu kui teised tööstus- sektorit, näiteks mis puudutab tekstiilitööstust, plastika, plast, plaste või siis ka terastööstust. ja oluline on ka see, et tööd antakse neljasaja viieteistkümnendale tuhandele ettevõttele ja kuueteistkümnele miljonile ähm, metsaomanikule. Äh, niisiis, me teame, et äh, siin on suured võimalused ähm, siis väärtuste, äh, tööhõive ähm, jagamisel ka meie maaelupiirkondades, aga ma sooviksin rõhutada ka seda, et mets ei ole oluline mitte ainult ähm, maaelu piir, äh, maapiirkondade jätkusuutlikkuse jaoks, vaid see on oluline ka äh, meie nutikate ja, ja keskkonnasõbralike linnade jaoks, sellepärast et äh, puit on ainus ähm, ehitusmaterjal, mis on uuenev ressurss ja see on oluline ka kliimamuutuste leevendamiseks, tähendab, et me peaksime eh, betooni ja terase asendama eh, puiduga ning see võimaldab ka ühe hoone eh, süsiniku jalajälge vähendada viiekümne protsendi võrra ning see on äärmiselt oluline, kui te arvestate ka sellega, et Euroopa Liidu ehitussektor moodustab ähm, kolmkümmend viis protsenti äh, süsinikuheitmete tootjatest. aga ähm, puud ja äh, ähm, linna ähm, metsad samuti vähendavad ähm, ehitiste äh, energiavajadust, see on oluline ka jahutamise ja kütte jaoks. ning äh, ma tooksin ka välja, kui oluline on meie praegune mets, milline on ka tema potentsiaal jätkusuutliku arengu jaoks. aga selleks, et potentsiaali ära kasutada, siis on oluline, et ta oleks vastupidav kliimamuutustele. ja seetõttu on vaja välja töötada terviklik pika perspektiiviga poliitiline raamistik välja töötada, mis tagab investeeringud eh, metsa eh, kestliku majandamise jaoks, samuti peab ta tagama eh, metsade elujõulisuse ja tagama ka meie majanduse jätkusuutlikkuse. ning see on äärmiselt oluline ka kliimamuutuste vastase võitluse jaoks. niisiis Ähm, äsja mainitud kontekstis ähm, Euroopa metsastrateegia on väga sidus ja oluline ähm, dokument ning seal on ära toodud kõige olulisemad elemendid, prioriteedid, eesmärgid, aga see ei ole võtmeküsimuseks, minu meelest võtmeküsimuseks on see, kas Euroopa metsastrateegia on Ähm, on kooskõlas ka praeguse ähm, poliitikaga ja kui see ei ole, siis miks see ei ole ja me, mida me peame tegema selleks, et äh, strateegiale järgneksid ka äh, teod. ja lõpetuseks äh, soovin ka rõhutada, et oluline on ähm, teaduse ja poliitika vaheline koostöö, selle, see on oluline ka Euroopa Liidu metsastrateegia käivitamiseks, selline äh, teaduse ja poliitika vaheline dialoog ähm, on puudulik Euroopa Liidu metsastrateegias ja samuti ka Euroopa Liidu metsajuhtimises ja vastavates struktuurides. ning ähm, sellise, ilma sellise olulise äh, tugeva teaduse ja poliitika valdkonna vahelise koostööta me oma eesmärke täita ei suuda, aitäh! suur tänu! suur tänu selle väga huvitava ettekande eest ja suur tänu ka selle eest, et ähm, kõnepiirangust kinni pidasite. ja nüüd annaksin sõna härra Kranholmile, palun. suur tänu, härra esimees ähm, austatud äh, parlamendiliikmed, kolleegid, kõigepealt mina sooviksin õnnitleda parlamenti ja eelkõige neid kolme komisjoni, selle puhul, et te olete selle avaliku kuulamise korraldanud. ma arvan, et see on väga suurepärane näide sellest, kui palju huvi on Euroopa Parlament üles näidanud viimastel aastatel metsanduse küsimuste vastu ja me sooviksime teid tänada selle eest ja suur tänu ka minu poolt isiklikult, et äh, olete andnud selle äh, võimaluse, et me saame siin ähm, rääkida sellest, kuidas Euroopa Liidu metsastrateegiat on rakendatud esimese aasta jooksul ja eh, minu eh, võtmesõnumid on siin esimesel slaidil. kõigepealt me leiame, et Euroopa Liidu metsastrateegia on väga hea dokument, aga eh, kõige suuremad väljakutsed on siis, kuidas tõhustada sidusust ja koordineerimist ka rakendamises ja poliitikate ettevalmistamises ja nagu strateegia välja toob, eh, siis ehm, kestlik ehm, ehm, metsamajandus eh, on seotud erinevate ökosüsteemidega ja me, ja me peame vaatama siin ka erinevaid tasandeid, eh, nii kohalikku, riiklikku kui ka üleilmset keskkonda. aga kuidas siis edasi liikuda, siin on väga palju võimalusi selleks, et rakendamist äh, parandada ja me peame ka poliitika ettevalmistamisega, poliitika rakendamisega ähm, paremini tegelema, see puudutab siis ka selle poliitika läbiviimist ja hindamist. nüüd, kes sellega tegeleb, sellega tegeleb komisjon, erinevad peadirektoraad, samuti erinevad liikmesriigid, parlament, samuti alaline metsanduskomitee ja ka teised ähm, asjasse puutuvad ähm, rühmad ja ja organid ja kuidas me peaksime edasi liikuma, meie soovime näha, et mets on osa lahendusest ja, ja selles kontekstis tuleb edaspidigi saavutada tulemusi ning me peame ka säilitama selle, et metsanduse küsimused oleksid ka poliitikas tähtsal kohal ka peale aastat kaks tuhat üheksateist ja me sooviksime, et et äh, ka uues, äh, uue komisjoni töökavas oleks tähelepanu pööratud rohkem metsandusele, nii nagu me oleme seda näinud ka Euroopa Parlamendi töös. ma arvan, et edulugusid on palju, ma ei hakka siin detailidesse laskuma, aga äh, nagu te ka näite slaididest, mis teile hiljem laiali jagatakse, siis ma rõhutan äh, siin, kui oluline on sidusus ka teiste poliitikatega, äh, mis puudutab siis maaelu arengut, äh, bioloogilist mitmekesisust, biomajandust ja, ähm, ja nii edasi. ja oluline on ka rakendamise raamistik. samuti on väga kasulikke uuringuid läbi viidud rakendamisfaasi osana ning mõningatel puhudel ikka see küsimus on veel lahendamata, et milline on nende uuringute äh, mõju Euroopa Liidu metsastrateegia rakendamisel. ning ähm, rakendamise kogemused näitavad, et kõige positiivsemad näited on see, puudutab seda, et me oleme just koostööd teinud. see, see, me oleme selle strateegia välja töötanud koos komisjoni ja liikmesriikidega ning näiteks töörühm, mis hindas ka SFM-i äh, metsade säästu majandamise äh, rakendamist, siis siin jõuti ka riskipõhise lähenda, lähenemise ähm, kontseptsioonina ning see on ka komisjoni ettepanekus ära toodud, mis puudutab näiteks taastuvenergiat. koostöö erinevate sidusrühmade vahel on äärmiselt oluline, nagu ma juba alguses ütlesin ja ja Euroopa Parlament ka nende avalike kuulamiste kaudu siin väga aktiivselt tegutseb. meil on näiteid ka selle kohta, kus tuleks veel asju parandada üks väga temaatiline äh, teema on siis seotud LULUCF-iga, maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse eeskirjadega. ma ei hakka siin ka detailidesse laskuma, aga mida ma sooviksin siin välja tuua, et Euroopa Liidu metsastrateegias sellele küll tähelepanu on pööratud, aga aga me sooviksime teada ka sellele infole, millele Euroopa Komisjoni ettepanek äh, põhines, sellepärast et näiteks seal ei ole nii käsi, nii palju käsitletud sotsioökonoomilisi mõjusid ja samuti see, milline on selle sidusus äh, taastuvenergia teemadega, eesmärkidega ja ka tööhõive suurendamise eesmärkide teemadega. samuti on läbi viidud uuring Euroopa Liidu ähm, ähm, tegevuse mõjude kohta et äh, see uuring küll tehti ära, aga samas jätkutegevusi ei ole välja töötatud, nii et kui me soovime tõhusat äh, ja mõjusat poliitikat, äh, siis me peame tagama ka selle, et meil oleks um, usaldusväärne infobaas, millest me lähtume. mida tulevikus veel rohkem tähelepanu all võtta, ma arvan, et selge on see, et me soovime kaasajastada erinevaid seoseid ja sidusust tulevaste poliitikatega ja et metsandusel oleks ka suurem roll äh, biomajanduse strateegias, maaelu äh, arengus, investeeringutes, äh, innovatsioonis ja nii edasi. samuti tuleb infobaasi tugevdada, see on äärmiselt oluline paljudele liikmesriikidele ja kui me kasutaksime siin modulaarset lähenemist, siis see kindlasti tooks endaga kaasa palju positiivseid mõjusid ning me peaksime ka edasi arenenud tehnoloogiaid kasutama ja me peame keskenduma metsade säästvasse majandamisse ja tagama selle, et SFM oleks äh, sidus ka teiste poliitikatega erinevatel tasanditel, näiteks kui me kaalume võimalikke tegevusi, äh, mis on seotud raadamisega, siis me ei peaks keskenduma mitte ainult oma probleemidele, vaid me peaksime kaaluma ka positiivsemaid ähm, tegevusi, näiteks ähm, mis on seotud ka metsade säästva majandamisega. me peame ka vaatama, kuidas äh, tegevust tulevikus parandada, rohkem ressursse, ähm, rohkem ad hoc töörühmi, rohkem kohtumisi oleks vaja ette näha ka teiste sidusrühmadega koos, me peame tõhustama sidusust ja koostööd äh, suurendama ja liikmesriigid peavad tegema ära ka oma kodutöö. ning Euroopa Liit eh, tasandil ja komisjoni tasandil ei tule kõike ainult siin Euroopa Liidu komisjoni tasandil ära teha, vaid võib-olla tuleks mõningad tegevused viia ka rahvusvahelise tasandile ja kasutada ära ka sealseid protsesse. ning lõpetuseks, eh, härra esimees, kuidas edasi liikuda, meie ettepanek on, et me peaksime Euroopa äh, metsastrateegia ühise rakendamisega jätkama, samuti me peame läbi viima korraliku ähm, läbivaatamise ja siis tulevased komisjon ja parlament peaksid ka tagama, et metsastrateegia jääb äh, kõige olulisemate prioriteetide hulka ning äh, oluline on, et kaasata siis ka kõik asjasse puutuvad sidusrühmad. aitäh! aitäh, ütleb härra esimees. härra Agnew soovib sõna suur tänu, mul on hea meel olla esimene. ilmselt ka teate juba, mida ma kavatsen öelda. ehk et metsandus ei ole Euroopa Liidu pädevuses ja nüüd kuuleme neid sõnavõtte ja siin külalised samuti eeldavadki siis, et Euroopa Liidul on samasugune pädevus metsanduses nagu põllumajanduses ja muudes küsimustes, aga ei ole. ja nende parlamendiliikmete jaoks, kes on siin kohal ja kes justkui peaksid esindama oma liikmesriike. Teie mängite kaasa komisjoni võimu haaramisega, teil ei ole õigust üldse seda arutada. ja kui see niimoodi jätkub, siis tekib pretsedent. sest kui komisjon saab sellesse sekkuda, miks nad siis ei saa enam äh, tulumaksu sekkuda haridusprogrammidesse koolides või tervishoiusüsteemidesse siseriiklikult. Pole mingisugust vabandust väita, et see nüüd maailma paremaks teeb, sellest ei piisa, nii et minu konkreetne küsimus on, kui liikmesriigid ei täida nõudeid ja ignoreerivad komisjoni, kas nad siis öö, tuuakse Euroopa Kohtu ette, suur tänu! Tak, my wszyscy o tym wiemy. Tak. Suur tänu, ütleb esimees. me kõik teame, et mis puudutab koordineerimist, tegevuste osas ühist tööd, siis see on ühistes huvides vajalik. teema, ich fin-. härra Pasuvats, jah, mis puudutab seda teemat, siis ma arvan, et Euroopa Liit peaks küll tegelema metsandusega, sellepärast et kui me tõsiselt soovime kliimamuutustega tegeleda ja lahendustega välja tulla, siis palun selgitage mulle kuidas ähm, äh, siis äh, laiaulatuslik raadamine aitab kaasa kliimamuutuste vastu võitlemisega, nii et mina leian küll, et Euroopa Liit peab siin ka tegelema selle küsimusega. ja ma sooviksin veel selgitada, et me süüdistame siin küll teisi äh, riike selles, et seal ürgmetsasid hävitatakse ja meil on ka Bulgaarias, Rumeenias, Poolas samasuguseid juhtumeid, nii et ka meil siin oma liidus äh, leiab raadamine aset, nii et me peaksime ikkagi rääkima sellest, äh, milline äh, peaks olema metsade sääste majandamine Euroopa Liidus, sellepärast et ka põllumajandusettevõtjad on tihtipeale ka ähm, metsaettevõtjad, nii et ka ähm, nende jaoks tuleb välja töötada mingid lahendused lehispuude kasutamiseks, sest seni seal mingit hinnakujundamist ei ole, aga see on ka oluline nende jaoks ja suur tänu teile tehtud tööst. suur tänu. palun ärge unustage, et meil on veel üks teine ja kolmas voor ka järgnemas. härra Flanagan. suur tänu. mul on küsimus härra Palahile. ta rääkis tõhusast teaduspoliitikast. mul on hea meel, et te mainisite teadust, sest ma pean ütlema, et ma olin suur poolehoidja kõiges, mis puudutas biomassi, energia tootmist äh, minu koduriigis. ja ma olen selle kohta üsna palju teada saanud. eriti Princetoni ülikooli teadlaselt Tim Searchingerist ja tema ütles biomassi kohta, mida põletatakse näiteks Newcastle'is, et tegelikult, et seitsekümmend protsenti rohkem toodetakse kasvuhoonegaase, kui nad tegelikult võrreldes äh, võimaliku söe põletamisega. Äh, ja kuulsin Pete Glennonit küsimast härra Söötsingerilt, et kas oleks parem hommikul äh, hakat-, lihtsalt taas sütt hakata kasutama, vastas jah, uskumatu küll. aga kui me vaatame fakte, siis nii ongi ilmselt ta ja kui ta niimoodi valetaks, siis ta oma ametis kaua ei püsiks. kui puid põletatakse, siis kas te olete, küsimus on, kas te olete teadlik sellest äh, teaduslikust faktist ja mida te sellest arvate? Te ütlesite ka, et üks äh, hektar päikesepatareisid looks sama palju Äh, energiat kui sada hektarit äh, metsandust. mida arvate sellest? minu tütar helistab, ütleb kõneleja. suur tänu, härra Müller. Madam Müller. proua Müller. suur tänu. Euroopa Liidu metsastrateegia nägi ette ka äh, Ähm, vastavat tegevuskava selleks, et metsandust tugevdada ja et ka vastav sektor saaks edasi tegutseda ka innovaatilises plaanis, nii et me ei tohiks ka seda tähelepanuta jätma ning äh, kliimakaitse ja äh, bioloogilise mitmekesisuse mitmekesisuse kaitse on väga oluline, aga oluline on ka see, et me erametsade äh, omanike õigusi peame kaitsma. Te rääkisite siin ka äh, alalisest metsade komiteest, et äh, neil on liiga väike mõju erinevatele peadirektoraatidele, et kas siin on sidusus tagatud ja kas ähm, metsa majandajate, metsaomanike õigustega on siin ka arvestatud, eriti mis puudutab äh, LULUCF-i või RED äh, kahte või ja kas sellega arvestatakse ka meie ühises põllumajanduspoliitikas ning kas või me peaksime oma eksperte rohkem kaasama selleks, et äh, ka metsamajandajad oleksid vastavalt esindatud. suur tänu nüüd, proua Virkunen yes,! Thank you, Mr Chairman! suur tänu, esimees! tahan tänada eksperte, nagu me kõik teame, metsanduspoliitika on loomulikult liikmesriikide pädevuses, aga väga tähtis äh, kuivõrd me tegeleme energia- ja kliimapoliitikas õigusloomega nii ulatuslikult, et me võtame arvesse ka metsad, sest nad on oluline osa kõigest sellest. kui ma õigesti aru sain, äh, eksperdid ütlesid, et meie metsastrateegia üldiselt on põhimõtteliselt hea. kas seal on midagi puudu, mida te siis äh, välja pakuksite, mida võiks sinna lisada meie metsastrateegiasse? ja teiseks ütlesite, et, et kui me üritame tekitada rohkem koordineerimist ja sidusust strateegias, võib-olla see strateegia ongi liiga nõrk, et tal ei ole võimekut mõjutada meie poliitikat ja poliitilist koostööd. juba ütlesite ka seda, et me peaksime kasutama alalisi metsanduse ekspertkomiteesid rohkem, kui me teeme mõjuhinnanguid ja poliitikate ettevalmistamist. kas teil on veel nõuandeid võib-olla? kuidas paremaid mõjuhinnanguid Euroopa tasandil läbi viia metsanduse poole poolt. ja üks ekspertidest ütles, et LULUCF ei ole väga hea näide, sest informatsioonibaas ei olnud võib-olla piisavalt hea, aga äkki teil on häid näiteid selle kohta? näiteks alalised metsade komiteed näiteks, kus neid on arvesse võetud ja kuidas mõjuhinnangud on äh, õigesti läbi viidud. tänan väga. palun ärge ületage kõneaega, ütleb esimees. härra Andri Jõe. tänan, esimees. tänan teid algatuse eest. tahan tänada kahte esimest sõnavõtjat samuti. esiteks, isegi kui see ei ole otseselt meie pädevuses, on tegemist meie ühise pärandiga mets täna rohkem kui kunagi varem, mida komisjon ka ütles oma sõnavõtus, on hoiatussignaaliks keskkonna ja kliimamuutuste küsimuses ja metsatulekahjud olid heaks näiteks. ja ma arvan, et on igati õige, et need suunised, mis me võtsime vastu aastal kaks tuhat viisteist Euroopa Liidu metsanduse strateegia, et seda vaadataks läbi palju jõulisemalt ja täpsemalt mina toetasin seda kava, et meil oleks jätkusuutlikkuse kriteeriumid, eriti tänu Forest Europe'ile, kuhu see tänaseks jõudnud on. ja veel, sõnavõtte tuleb veel, aga Euroopa vahendite kasutamine. kas me, me tegutseme väga eraldi valdkonniti? kuidas hinnata Euroopa Euroopa vahendite kasutamist metsanduse vallas. suur tänu no.. suur tänu, härra Tõnu. tänan, härra esimees, on tõsi, et puit on taastuv energiaallikas, aga viimastel aastakümnetel alles tegelikult peaks vaatama kogu tsüklit ja paljud uuringud on läbi viidud. samas äh, tuleb lisada, et rakendusvallas on palju veel teha Ähm, met-, puidu ja metsa erinevad kasutusvõimalused muudavad uuringute tegemise ka keerukamaks, see on tõsi. aga täna peaksime minema siiski veel kaugemale. nii et Euroopa tasandil, isegi kui tegemist on liikmesriikide pädevusega, erinevalt härra Newst, arvan ma, et Euroopa peab sekkuma sellesse teemasse. see on kindlasti väga tähtis, arvestades meie metsade tulevikku ja küsimus ongi, kuidas täna Euroopa Liit kas läbi LULUCF-i või ühise põllumajanduspoliitika või Euroopa Liidu vahendite nagu, äh, suudab sekkuda. tänan. suur tänu. proua Martina Roberta metsagrupist. aitäh, härra esimees lugupeetud äh, parlamendiliikmed, suur tänu selle eest, et me saame siin lühikese avaldusega esineda. ma näen, et äh, kui me räägime kliimamuutustest, kui me räägime Pariisi lepingu ähm, kokkuleppe rakendamisest, äh, kui me räägime sellest, et kui, milliseks me soovime kujundada Euroopa Liidu energia tulevikku, siis me peame rääkima ka metsandusest ja metsanduspoliitikast, ükskõik, kas me soovime seda või mitte ja meie, meil on oluline see, et see, mida teistes poliitikavaldkondades ähm, metsanduse teemadel arutatakse, et see peaks aset leidma sidusalt, see peab olema kooskõlas, see ei tohi olla vastuolus äh, ka äh, sektoriga, see peab, sellest peavad abi saama ka metsaomanikud, metsamajandajad, et nemad saaksid tuge et äh, nad saaksid äh, oma töökohad äh, oma ettevõtetes säilitada. meil on mitmemõõtmeline ähm, metsamajanduse mudel ja Euroopa Liidu kõige olulisemaks ressursiks on mets ja puit ning me ei tohi seda ressurssi kuidagi nõrgestada ja seetõttu meil on vaja ka jätkustrateegiat oluline on sellist strateegiat, mis arvestab ka äh, biomajandusega ja sellega, kuidas ähm, puitu toorainena ja ka energiaallikana kasutatakse, aitäh! suur tänu! võib-olla äh, annan uuesti nüüd sõna meie suurepärastele ekspertidele, et no iga, kummalegi paar-kolm minutit, nii et võtame, alustame järjekorras. aitäh huvitavate küsimuste eest alustades bioenergiast, selleks kuluks tegelikult terve päev, et äh, seda teemat arutada, see ei ole ka mitte lihtne teema. bioenergia tähendab tuhandet eri asja. seega on hinnangut väga raske anda. bioenergia hakkab muutuma oluliseks äh, tulevastel aastakümnetel paludel, paljudes kohtades, aga mitte teistes nagu ma oma sõn-, sõnavõtus ütlesin, pikas perspektiivis ma arvan, äh, metsanduse nišš vahestab välja fossiilsed kütused öö, äh, oma taastuv äh, kütuseallikatega, see on meie arvamus. ja nüüd, et kas teaduspõhiseid tõendeid kasutatakse piisavalt metsandusega seotud poliitilistes aruteludes, mina arvan, et ei. nagu ma ennist ütlesin meil on vaja tugevat teaduspõhist dialoogi, arvestades just kasvavaid huve ja ootusi metsaressurssidele, mis kasvavad ja kuna äh, keerukus kasvab järjest metsanduse vallas, teadus, see teaduspoliitika dialoogis on tähtis just proaktiivne lähenemine. teemasid tuleb arutama et arutada juba ette varakult, võimalustest rääkida. ja aus vahendaja roll peaks olema teadusel. see on otsustav aspekt, mis on metsastrateegia seni puudu ja ka juhtimisstruktuurides. mis puudutab Euroopa Liidu metsastrateegia sisu, nagu ma ka ütlesin dokument kui selline on iseenesest väga hea, siin on kõik asjakohased äh, teemad. Äh, põhiline on siin olemas, aga, aga küsimus on, kas see on tõesti strateegiline juhis äh, poliitikate kujundamiseks Euroopas ja ma arvan, et kolleeg ka ütles, millised on erinevad õigusalgatused, mida on tehtud, lugedes tähelepanelikult Euroopa Liidu metsastrateegiat küsiti ka äh, arengufondide rolli ja nagu komisjoni esindaja ka ütles, on üle seitsme miljardi eurot, viis protsenti kogukuludest. küsimus on nüüd viis protsenti maaelu arengu äh, fondidest, kas see on piisav kolmekümne protsendile territooriumile esiteks ja teiseks, mis on nende seitsme miljardi mõju Euroopa Liidu metsastrateegiale? Äh, hinnangud Äh, on käimas, aga kindlasti peaksime mõtlema metsanduse meetmete tõhususele. ja ma arvan, et minu poolt olekski kõik. aitäh, esimees, äh, aitäh küsimuste eest. ma arvan, et poliitikatega äh, seotud tähtis küsimus on pädevuse küsimus. minu kommentaar oleks et on terve rida poliitikaid, mis tegelevad metsanduse küsimustega ja seepärast Euroopa Liidu metsastrateegia kujundatigi välja. tahaksin teid kõiki üles kutsuma lugema, kui kenasti see on kirjas enam-vähem ühel leheküljel. kontekst ja, ja põhjendus, miks seda Euroopa Liidu metsastrateegiat oli vaja ja ma arvan, seda on endiselt vaja mõned küsimused, paraku ma ei, ei, ei suutnud teie nimesid äh, korralikult kirja panna, aga üritan vastata. oli küsimus, et mis on hea Euroopa Liidu metsastrateegias ja mis on puudu meie nägemus on, et strateegia ei ole dokument, strateegia ei ole dokument, mis kirjutatakse, pannakse arhiivi ja kogu lugu. strateegiat tuleks näha kui töövahendit, saavutamaks äh, teatud eesmärke. kui maailm muutub, siis tuleb kohandada. nii et kui me mõtleme Euroopa Liidu tulevasest biomajanduse strateegiast näiteks või kui me mõtleme maaelu arenguraamistikust või äh, bioloogilise mitmekesisuse programmidest peame kaasama metsanduse nii varakult kui võimalik nendesse aruteludesse. ja ka esitati küsimus, et kas on häid näiteid, kus alaline metsade komitee on mõju öö, äh, omanud mina võiksin tuua näite, kus pöörduti jätkusuutlikkuse küsimusega grupi poole ja meie meelest tulemus oli kasulik. riskipõhine lähenemine töötati välja ja see kaasati komisjoni ettepanekusse taastuvenergia ja metsa biomassi osas. Äh, hea Äh, näide on ka veel üks Euroopa metsatulehoide infosüsteem, mis on modulaarne süsteem. see ei ole minu koduriigi mure, aga oleme kuulnud väga positiivset tagasisidet äh, selle kohta. Ähm, nii et me arvame, et see on ka hea näide koostööst. edasi küsiti äh, Forest Europe'i met-, kriteeriumid osa sellest tööst äh, pidi kaasatama just äh, kriteeriumide väljatöötamiseks äh, säästva metsamajanduse jaoks. see on lõputu lugu tegelikult, aga neid tõesti rakendatakse. loodetavasti õnnestus mul vastata teie küsimustele. suur tänu! suur tänu mõlemale ekspertide, ekspertile sõnavõttude eest, küsimuste ja vastuste eest. ja nüüd läheme edasi teise vooru juurde. seda hakkab juhatama proua Kumpula-Natri ja teil ongi sõna, proua kaasesistuja. suur tänu, me oleme ainult viis minutit aega vast maha jäänud. härra Puuseki nimel, kes täna siia ei saanud tulla, ITRE komisjon hindab väga kõrgelt seda iga-aastast ühist äh, avalikku kuulamist, äh, kus me arutame metsastrateegiat, see toimub juba teist korda, biomajandus, töötlev tööstus, innovatsioon, äh, me, siin on meil kaks kõnelejat selles voorus, esimene on härra Gutenberg, tema on Saksa metsaomanike ühenduse aseesimees ning eh, tal on ka oma metsandusettevõte ning eh, tal on ka vastava ala haridus metsa ning ühtlasi õppinud on ta filosoofiat ja majandust, nii et teil on sõna, härra Gutenberg. suur tänu, proua esinaine, Euroopa Parlamendi liikmed. kõigepealt eh, tahaksin ka omalt poolt avaldada tunnustust selle interdistsiplinaarse kuulamise korraldamise eest nii olulisel teemal nagu Euroopa Liidu metsastrateegia. teiseks tahan tänada teid kutse eest, esindan siin erametsaomanikke, tahaksingi jagada meie ootusi ja nägemusi minu sõnavõtt saab olema väga üldine, aga tõesti, see on kohapealsest kogemusest võrsuv. kes me siis oleme, kes me oleme need meie erametsaomanikud? erinevalt põllumeestest jääme me sageli radarist välja, kuigi meid on palju, meid on umbes kuusteist miljonit kõikjal Euroopa Liidus kokku, see arv on päris suur, suur arv, aga sageli väikesed ettevõtjad, keskmine ettevõtte suurus on umbes viis kuni kuus jalgpalliväljakut ja siin on ka suurim potentsiaal, ühtlasi suurimad äh, väljakutsed. ehk siis, et äh, üksikisikute eesmärgid on väga erinevad ning samuti see, mida me oma metsaomandiga ette võtame. aga vaatamata sellele oleme me väga ühtsed äh, ja mõistame, kui keerukas ja, ja kui dünaamilised on need loomul-, looduslikud protsessid, mida me iga päev näeme metsades on üks, mida me oleme õppinud läbi põlvkondade pikkuse tegevuse, üks, mis on olulisem igasugusest ideoloogiast, ehk siis kestlik äh, metsamajandus on teostatav ainult siis, kui me läheneme sellele täielikult äh, holistlikult, terviklikult. kui me võtame kõiki teemasid arvesse terviklähenemine tähendab seda, et igapäevaselt peame leidma kompromissi tasakaalu, maksimaalselt ära kasutama ühe kolmest äh, sambast viib süsteemi kokkuvarisemiseni. Ähm, meil on, meie metsad on väga mitmesuguste ülesannete ja, ja, ja, ja samuti saavutustega, nad toodavad, äh, nad toodavad hapnikku, nad koguvad vett, samuti on, on see meelelahutuskeskus ja toodab ühte kõige tuntumat taastuvat ressurssi, nimelt puitu. mõned visionäärid on öelnud, et kahekümne esimene sajand saab puiduajastuks. ma olen täiesti nõus selle nägemusega. kuid see on võimalik ainult siis, kui me suudame oma metsasid hallata ja siis, kui me ei järgi lühinägelikke ajavaimust kantud tendentse. metsaomanikena investeerime me raha puudesse aga puude kasvamiseks kulub sada aastat. mõned ütlevad, see on ju rumalus. aga põhimõtteliselt, kui me tahame muuta metsapoliitikaid iga viiekümne aasta tagant, siis sellest ei ole ka abi ega anna meile ka erilist motivatsiooni tulevikus. viimase kolmesaja aasta jooksul oleme vähehaaval hakanud paremini mõistma, mis, kuidas metsi kestlikult hallata, kuid õpime iga päev veel juurde ühtlasi on meil juba piisavalt tõendeid selle kohta, et me suudame toota puitu, ilma et me seaks ohtu metsa teisi ülesandeid. me olemegi väga avatud äh, faktidele kolmandalt, kolmandatelt osapooltelt, mis aitavad meil paremini mõista metsi. siiski, millega me hakkama ei saa ja mid-, mis meile ka ei meeldi on taotlused, mis lähin-, lähtuvad ideoloogiast ja mitte teaduslikest faktidest ja empiirilistest teadmistest. metsaomanikena on meil vastutus keskkonna ees ja samuti on meil ka rahaline risk. see on väga lihtne, aga see on suur vahe meie ja teiste niinimetatud sidusrühmade vahel ja seepärast me soovime ka rohkem sooduskohtlemist ning austust meie omandiõiguse suhtes. aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus äh, lugupeetud parlamendiliige Sir David Thomas rõhutas oma raportis komisjonile ja nõukogule järgmist. ma tsiteerin teda. Euroopa Liidu metsastrateegia peaks võtma arvesse asjaolu, et enamus Euroopa metsadest on omandiks miljonitele metsaomanikele, kes peavad tagama multifunktsionaalse metsade haldamise, tagades jätkusuutlikkuse, äh, kaasatud loodusressursside osas omandi õigusi nendele metsaomanikele tuleb austada. tsitaadi lõpp. täna soovitused on asjakohasemad täna kui kunagi varem. esimene Euroopa Liidu metsastrateegia saatis selge signaali teistele sektoritele, et tuleb kinni pidada terviklähenemisest metsade ja metsanduse puhul, et tuleb arvesse võtta lähimuse põhimõtet. täna need kaks väga olulist teemat on meie silmis muutunud teisejärguliseks praeguses metsanduse strateegias. peamiseks tundub olema, et metsandus peab teenima teisi poliitikasektoreid selle nihke tulemusi näeme me igapäevases poliitikas, aruteludes, olgu see siis LULUCF-i RED kahe või teiste küsimuste arutelude puhul. kuid siiski, me oleme veendunud, et Euroopa Liidu metsanduse, metsastrateegia peaks, võiks lisada palju rohkem tasakaalustatud poliitikale, kui seda võetaks tõsiselt. sidusus, kas polnud mitte see peamine eesmärk? Äh, on selged seosed Euroopa Liidu metsastrateegia ja jätkusuutliku arengu eesmärkide vahel, mis on kokku lepitud ÜRO-s ning Pariisi kokkuleppe vahel. Need on olulised signaalid, mille alusel Euroopa Liidu poliitikaid kujundada sõltumatult sektorist ning samuti biomajanduse läbivaatamise, biomajanduse strateegia läbivaatamine, mis võiks olla juhtumiseks toetada terviklähenemist metsastrateegia kontekstis. ma arvan, et on meie kätes, kas meie tarbimisharjutused, harjumused mõjutavad negatiivselt edasi loodusressursse kolmandates riikides, kas me suudame eksportida oma keskkonnajalajälge või peame prioriteetseks loodusressursse, mis äh, edenevad kestlikult meie koduõues. globaalsest perspektiivist kestlikkust ei saa delegeerida välismaale. metsad on maapiirkondade lahutamatu osa ning peamine stabiilsuse allikas, meie tooted äh, annavad tohutult palju äh, juurde väärtust ja innovatsiooni, meie äh, ehitusmaterjal, küttematerjal, mängud, marjad, seened, ulukiliha. täna põlvkondi hiljem, on meil, vaatame metsa selleks, et leida ikka, ikka ehitusmaterjali, aga ka tekstiile, hügieenitooteid, närimiskummi, teise, teise põlvkonna high-tech materjale, mille rakendustele pole piire. metsad on täiesti unikaalne taastuv ressurss ja, ja tark ressurss, sellepärast on meil vaja tugevat strateegiat mis ulatuks üle kõikide komplekssete poliitikavaldkondade. ma arvan, et me teame Euroopas, kuidas metsi jätkusuutlikult hallata ja ma arvan, kahekümne esimesel sajandil ole, võlgneme järgmistele põlvkondadele selle, et meil on õige raamistik, kus puit on üks meie olulisematest ressurssidest ja ka meie poliitilise tegevuskava esirinnas. <laughs> Teile jäi kolm sekundit kõneaega üle järgmisena Kor-, Konrad Tomaševski, kes, kellel on samuti metsanduses doktorikraad. me siin soovisime teaduspõhist arutelu. ta on olnud nõunikuks Keskkonnakaitseministeeriumis Poolas. ta on riigimetsaameti juures olnud amet ja nii et ühesõnaga nelikümmend aastat metsanduses töötanud, teil on sõna. E, suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud liikmed. E, mina erinevalt eelkõnelejast e, esindan siis järgmist olukorda, nimelt enamus omanikke enamus omandist on riigi kätes, ma räägin siis riigimetsast Poolas on meil üheksa miljonit hektarit äh, äh, riigimetsa äh,, metsa, millest kaheksakümmend protsenti on, kaheksa protsenti on siis riigi kätes ja ülejäänud on siis eravalduses. ma pean ütlema, et nõustun ühe eelkõnelejaga kes ütles, et uus metsandusstrateegia on pigem rakenduslik. ja see on üle võetud ka meie õigusloomesse. kui ma tutvusin Euroopa Liidu metsandusstrateegiaga, siis ma pean ütlema, et riigimetsaameti äh, direktorina olin väga rahul, sellepärast et see sobib väga hästi meie enda seadustega metsanduse valdkonnas Poolas. kui nüüd vaadata praegust olukorda nii faktiliselt kui ka õigusliku külje pealt, siis Euroopa Liidu metsandusstrateegia tegelikult äh, võib olla mitmetel põhjustel keerukas ellu viia. esiteks, kui vaadata, mil moel seda tuleks ellu viia ja kui me vaatame, kes on selle eest vastutav, ja kuidas me peaksime ka kliimamuutusi äh, seega leevendama, ma arvan, et äh, sellest lähtudes on väga keerukas tegelikult jääda äh, kestliku metsahalduse juurde sellisel kujul, nagu ta on strateegias ära toodud aastani kaks tuhat kakskümmend üks. LULUCF-is samuti räägitakse sellest, daamid ja härrad, kui eeldada, et raie raide tase pannakse eh, paika eh, loodusseaduste alusel, siis Poolas tuleks meil muuta suuresti seda, kuidas me oma metsa kasutame praegu. meil on omad kogemused, omad tavad ja kui meie olemasolevat süsteemi muuta, siis me peame oma metsakasutust muutma. aga kui me räägime nüüd kestlikust metsahaldusest, siis see on seotud ka üldse majanduse jätkusuutlikkusega. aga kui me lähtume lihtsalt mingitest kvootidest ja hääletusest, siis ja mitte sellest, kuidas loodus toimib, siis on päris keerukas tagada püsivalt kestlik metsade haldamine. teatud piiranguid muidugi on ning kui me neist piiridest kinni ei pea, siis jah, me muidugi teame, et metsad seovad süsinikku ja neelavad seda, aga kui me piiranguid ei, piirangutest kinni ei pea, siis lõpptulemusena toodame me CO2 ainult juurde, nii et seda me peame kindlasti meeles pidama, kui me hakkame uut strateegiat ellu rakendama. sest et strateegia põhineb ka väga egotsentristlikul lähenemisel. ehk siis inimesed äh, jätavad looduse üksinda ning äh, tegutsevad oma suva järgi, aga nii see päris ei ole. tööstus, areng, inimkonna areng, äh, killustatus me näeme tegelikult, et metsad, metsadesse võiks suhtuda praegu juba kui saartesse, kui vaadata äh, põhja pool Euroopas toimuvat, siis seal on olnud erinevaid looduslikke äh, protsesse, siin räägitakse põlismetsast, aga tihtilugu äh, unustatakse ära üldse, millega on tegemist, sellepärast et inimkäsi on olnud kõikjal praegu mängus. kui nüüd vaadata metsade haldamist lähemalt, siis me peame leidma õige tee, kuidas tagada metsade õige kestlik haldus. me peame tagama, et äh, metsad toimiksid kõikides valdkondades nii, nagu peaksid, ühiskondlikult, majanduslikult, ka muudes valdkondades. daamid ja härrad, tahaksin lihtsalt ütelda, et isegi kui võib-olla minu sõnavõtt on pigem negatiivne, siis jah, meil on uus metsandusstrateegia, see tuleb ellu viia. COP kakskümmend neli. seal me tutvustame uut strateegiat. kütuste strateegiat me peame kaaluma ka muid äh, te tegevusvaldkondi metsanduse raames. ja selleks, et metsi õigesti kasutada, peame me heitmeid vähendama. eriti, mis puudutab CO kahte. me peame vaatama, kas meie metsade haldus on äh, kivisöepõhine või äh, toimib muul moel, need on olulised küsimused. samuti äh, puiduahel metsades. Poolas on riigi metsaamet edendanud just puidust, äh, puidu kasutamist ehitusmaterjalina ning äh, samuti tulevikus tuleks kasutada tehnoloogiaid selleks, et kasutada rohkem puitu, seeläbi tulevikus oleks võimalik puidust maju ehitada, meil on ka sellealaseid projekte. seejärel metsaenergia või siis puiduenergia. see on ka üks valdkondi, mida käsitletakse, puidu, puude kasutamine energia tootmiseks, sellest räägitakse väga palju. aga tegelikult seda veel ei tehta samuti pole selget äh, definitsiooni siin, mina esindan riigimetsa. ja meie sooviks on liikuda edasi sellel teel, nii et puitu saaks kasutada energiaks, energia tootmiseks, ka kütteks väga paljudel viisidel saab äh, õiguslikke küsimusi lahendada metsahalduse puhul. siin kuulamise alguses mainiti näiteks metsatulekahjusid. ka meie kannatasime loodusõnnetuste tagajärjel Poolas. meil olid väga kõvad tooled, kaheksakümmend äh, tuhat hektarit metsa äh, juuris see puu lihtsalt tuuli üles või murdis maha ning äh, kuna meil on olemas oma metsandusamet, siis suutsime sellega ka, ka toime tulla. aga see ei ole loomulik nähtus. selline asi sai juhtuda vabandust, tegemist oli loodusõnnetusega, nii et ka selliste juhtumitega tuleb arvestada. suur aitäh! palun üritage ka oma kõneajast kinni pidada edasi juhatab äh, Paul Pokk koosolekut, aga meil on siin ka kolm sõnavõtusoovi. proua Kadu kõigepealt, palun. jah, suur aitäh ja aitäh, et näitasite meile pilte oma imeilusatest metsadest. ma pean ütlema, et meie oma koduriigis kahjuks hävitasime metsa juba tükk aega ära ja väga hea on näha, et kuskil mujal on metsad paremas seisus aga pean ütlema, et tunnen muret meie metsandusstrateegia suutlikkuse kohta koos Pariisi äh, kokkuleppega ja ma tahaksin teada, kas me oleme siin äh, silmas pidanud ka CO2 äh, püüdmise suutlikkust metsades, kui me oleme kvoodid paika pannud ning kas me oleme silmas pidanud ka looduse säilitamise eesmärke. Poola puhul tahaksin küsida, ma saan aru, et Äh, metsaga kaetud territoorium äh, laieneb, aga kuna teil on üheksa miljonit hektarit, äh, miks te siis just raiute metsa seal, kus on väga palju looduslikku mitmekesisust ja mida ka kaitseb me Euroopas me teame, et ka Euroopa Kohus on teile trahvid selle eest ette näinud. suur aitäh, palun äh, kolleeg Müller. suur tänu. ma sooviksin esitada ühe äh, küsimuse härra Gutenbergile, nimelt et me peaksime tõesti erametsaomanike äh, õigustega arvestama ka tulevase konventsiooni valguses. Te rääkisite ka metsapoliitikast et sellele on vaja ka stabiilsust ja mis puudutab teisi poliitikavaldkondi, siis kas te tõesti näete, et need sekkuvad ähm, omandusõigusesse? Te rääkisite siin ka ideoloogiast, ülereguleerimisest, kas te arvate, et sellest piisab, kui me teaduspõhise mõjuhinnanguid koostame? Ähm, mis käsitleks ähm, siis metsade säästlikku ähm, majandamist, et kas me saame sellega kaitsta ennast ülereguleerimise eest või arvad, et äh, me peame siin ikkagi veel rohkem tähelepanu suunama sellele, et tegu on ikkagi iseseisva poliitikaga ja teised valdkonnad ei tohiks sellesse nii sekkuda. aitäh, härra Vaits, palun! aitäh, äh, minu küsimus on suunatud härra Tomasevski Poola riigimetsa juhile, kuidas teie mulle kui tegu, tegutsevale metsamajandajale eh, saate selgitada, kuidas eh, te siis ähm, kuidas te saate õigustada eh, mingisuguste imelike väidete alusel, et teil on vaja sadu aastaid vanu puid langetada? metsas, mis on ka äh, looduskaitsel. härra Kutsmuk. aitäh, minul on küsimus härra Tomaševskile. kui me räägime Pariisi kokkuleppest, siis metsad peaksid vähendama CO2 heiteid, aga kliimaeksperdid Euroopa Liidus tegelikult ei arva, et see peaks nii ilmtingimata olema, mis teie sellest arvate? mul läks üks küsimus härra Gutenbergile. Te tõite välja ja selgitasite seda, kui mitmekesine mets on, millised äh, funktsioonid äh, metsal on ja rääkisite siis ka lähimuspõhimõttest äh, eraomandiõigusest, me täna räägime küll metsastrateegiast, aga siin paljudes aruteludes on juba välja tulnud, et lisaks paljudele algatustele ja Euroopa Komisjoni määruse ettepanekutele on ka selliseid eh, teemasid, mis eh, sekkuvad ka metsamajandamisse, näiteks mis puudutab LULUCF-i, see on siis eh, kliimapoliitika kolmas sammas et äh, kas te saaksite siinkohal lühidalt kirjeldada seda, et äh, kas äh, teie arvates, kuna tänu LULUCF-ile tulevad väga ranged eeskirjad, et kas see multifunktsionaalsus on veel tagatud või mm, oleme me siin ainult ühes suunas liikunud ja toonud välja ainult ühe mm, funktsiooni? ma ei räägi, näe praegu rohkem küsimuste esitajaid, seega siis palun kaks ja pool minutit igale kõnelejale siis lõpetame viie minutiga ja jätkame ENV juhtimise all, palun. suur aitäh nende huvitavate küsimuste eest. ma tahaksin alustuseks rääkida viimasest eh, mitmefunktsionaalsusest ja LULUCF-ist, härra Lins küsis selle kohta. vastus on ei. multifunktsionaalsuse tulevik ettepanek äh, meie meelest ei ole veel täielikult tunnustust leidnud, sellepärast et kui piiratakse puukasutust äh, teatud määral, siis ei arvestata äh, metsade suutlikkusega taastoota ressursse see on võtmetähtsusega ka arengu seisukohalt ning ka selle koha pealt, kuidas me suudame neid kuuteist miljonit metsaomanikku motiveerida, kuidas me suudame neid motiveerida võimalikult arukalt ära kasutada seda kõige nutikamat äh, ressurssi, mis meil üldse Euroopas on metsadest rääkides, see süsiniku sidumine on muidugi väga oluline aspekt, aga mitte ainus. LULUCF keskendub just sellele, et metsad neelavad süsinikku, aga äh, mitte ei käsitleda metsi kui varasalvi ning äh, asendusvõimalust ning need on ka äärmiselt olulised aspektid ning sellest on olnud puudu LULUCF-i ettepanekus. proua Mülleri küsimus äh, ning seadusliku jõuga kokkulepped Forest Europe'iga. jah, meil on vaja seda sellepärast et see oleks siis ainus seaduslik viide üldse ja mis toimiks, kui me enne rääkisime sidususest. ja üks lugupeetud liikmetest ka küsis, miks meil üldse kõike seda vaja on. siis Euroopa Liidu poliitikas on meil ligi nelisada erinevat äh, poliitilist vahendit, mis otseselt või kaudselt puudutavad metsandust kui me eh, mingit õiguslikku raamistikku ei loo, siis me võime küll eesmärke püstitada, aga raske on strateegiaga edasi liikuda, kui meil sellist raamistikku ei ole. ning see peab olema Euroopa ülene, sellepärast et siin tuleb silmas pidada ju ka lähimuspõhimõtet. meil on vaja siduvat äh, Euroopa-ülest kokkulepet. ja ma arvan, et see on ka väga oluline erinevus, mis eristab seda teistest instrumentidest küsiti ka Pariisi kokkuleppega sidususe kohta ning kood- ning määrade kohta. ma võin Euroopa ja Saksamaa seisukoha pealt ütelda, et Euroopa tasandil kuuskümmend, seitsekümmend protsenti on ära kasutatud iga-aastasest määrast ning Saksamaal, mis on kõige metsarikkam, siis seal me lähtume väga lihtsast jätkusuutlikkuse definitsioonist. aga liiga lühinädalik on äh, piirduda ainult äh, nende määradega, kui me peame ka asenduse suutlikkusele mm, tähelepanu pöörama. härra Tomasevi, Tomasevski, palun aitäh, ma olen äärmiselt tänulik äh, nende küsimuste eest äh, meie metsade kohta. kui natukene ajast üle lähen, siis äh, ma palun teie mõistmist, sellepärast et see, kuivõrd halvasti mõistetakse, mis toimub Bieloveža metsades, see on täiesti hämmastav. Bieloveža metsad ei ole põlismetsad. alates tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandast aastast kõik metsa öö, metsad on inimkätt tunda saanud ning isegi sõdade vahel. meil olid Luftwaffe poolt tehtud pildid sellest ajast. ja meil on fotosid ka Ameerika õhujõudude poolt, nendelt fotodelt on näha, et metsades tegutseti kõvasti ning äh, Euroopas on inimtegevus äh, igal pool metsades äh, nähtav. selle inimtegevuse tõttu ja muuhulgas ka Poolas on bioloogiline mitmekesisus praegu selline, nagu ta on. meil on häid näiteid kestlikust metsahaldusest metsades toodetakse muuhulgas ka toormaterjale, puitu, see on väga ökoloogiline ja keskkonnasõbralik tegevus ning igati positiivne. siin me ei räägi äh, põlismetsast. aga siis me võime rääkida ka looduslikust maast, metsadest, kus äh, toimub eneseregulatsioon, jah, seda on, on tõesti selliseid äh, alasid tegemist on metsadega, mis kasvavad ühte-kahte miljonit hektarit, siis nii see toimib. me näeme, et ainus võimalus öö, loota veel seda maastikku säilitada sellisel kujul, nagu ta on, mida, mille puhul rahvas arvab, et tegemist on loodusliku äh, maastikuga, siis me peame äh, sekkuma. riigimets Poolas Vesemetsas meil on aktiivsed metsandusmeetmed selleks, et metsa kaitsta Natura kaks tuhat raames ka muuhulgas. kuuseüraskitega pidime me kokku puutuma ja see oli tõsine probleem. mõned kuud tagasi Poolas, Varssavi lähedal ka hävis suur osa metsa. meil on väga suured ressursid peale Veska metsas ning me samuti avaldame selle kohta dokumendid. Euroopa Kohus on leidnud, et me peame kinni looduslikust mitmekesisuse põhimõttest ning samuti elukohtadest aga me näeme, et olukord üha halveneb. juba nimelt te ei ole piisavalt kursis Poola metsa majandamiskavadega, aga igal juhul meil on väga palju ähm, taimepuuliike kaotsi läinud tänu selle mm, kahjurite mm, rünnakule ja, ja nüüd, mis puudutab mm, Pariisi kokkulepet ja LULUCF-i, siis COP kakskümmend üks raames me oleme ka näidanud, et metsad on väga kasulikud süsinikul neelda, neeldajatena ja oluline on ka see, et ähm, ka metsa panustada äh, CO2 vähendamise keskkonnas. suur aitäh, mina pean ise lahkuma, aga ma annan, annan muidugi Paul Pukile suure heameelega juhtimised üle. jah, aitäh, lähme siis kohe edasi kolmanda osaga, kus me keskendume metsade roolile keskkonna ning räägime erinevatest ökosüsteemile tehtavatest, eh, ökosüsteemi raames eh, toimuvast. meil on Euroopa võrgustikust kõneleja ning samuti Helsingi eh, Euroopa Akadeemilise Teaduse Nõuandenõukogust esineja. Hanna Aha kõigepealt. suur aitäh! ma tunnen suurt, suurt headmeelt selle üle, et äh, saan täna siin rääkida kliimast ning äh, kesk- ning metsadest, mis võiks veelgi olulisem olla praegusel hetkel. minu positiivseks sõnumiks on see, et äh, metsal on potentsiaali aidata meil jääda alla kahte kraadi kui me arukalt käitume ning äh, praegu tegelikult Euroopa metsad äh, kliimat jahendavad, äh, aga samuti tuleb mõista, et metsad võivad põhjustada ka mm, soojenemist. me juba teame, et maakasutuse muutmine ning maakaetuse muutmine on nelja, neljakümne protsendi kliimamuutuste põhjustustest alates tuhande üheksasaja viiekümnendatest aastatest ja seda ülemaailmselt. me näeme, et metsades mm, toimuv on äh, kliima soojenemist kaasa toonud ning miks soojenemine on toimunud, seda seetõttu, et on muutunud liikide, äh, liigid ning väga palju on nüüd okaspuid just. küsimus on selles, kuidas on võimalik kõige paremini Euroopa Liidus ära kasutada just äh, metsade potentsiaali kliimamuutuste leevendamisel. mis me teame metsade nende kliima äh, mõjutamise kohta? metsad äh, suudavad äh, hoiustada suurt äh, hulka süsinikku ning koguda seda veel sadade aastate vältel. see on miski, millest tihti hästi aru ei saada. samuti tänu sellele, et metsad on liigirikkad, on tagatud geneetiline mitmekesisus looduslikes, looduslikuna paistvates metsades ning ähm, sellised metsad on vastupidavamad kliimamuutustele, see on muidugi heaks uudiseks halvaks uudiseks on see, et bioloogiline mitmekesisus ning mm, ning äh, bioloogiliselt mitmekesised metsad, äh, olukord ei ole väga hea ainult, ainult kaks-kolm protsenti äh, inimtegevusest puutumatud metsa on säilinud. ning samuti traditsiooniline metsaraie toob endaga kaasa mm, metsades loodusliku mitmekesisuse vähendamine, viissada liiki on juba kaduma läinud siin pildil me näeme Natura kahe tuhande ala. tegemist on äh, pilootprojektiga loodusvaldkonnas ning te näete, et siin on täielik raie toimunud. see on see, kuidas me siis tegelikult metsi kaitseme. mis puudutab äh, mõju kliimale, kurb on see, et Euroopa Liidus metsade äh, suutlikkus äh, neelata süsinikku väheneb. kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat viisteist me nägime ligi kümne protsendi võrra. hinnatakse, et tulevikus kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks raidetase tõuseb ning see toob endaga kaasa veelgi äh, suurema süsiniku neeldamise vähenemise. ning see trend jätkub kuni aastani kaks tuhat viiskümmend vähemalt ning isegi kui metsaraiet on vähem ning rohkem on taasmetsastamist, siis olemasolevates metsades ikkagi suutlikkus neelata süsinikku väheneb. praeguste poliit-, metsapoliitikate seda tulenevalt. Te näete, mis tegelikult äh, juhtub äh, metsadega pärast metsaraiet, pärast äh, sellist raiet pool neelatud süsinikust vabaneb ning läheb väga palju aega, enne kui endine tase tagatakse. samuti, kuidas me kasutame puitu. praegu me ei kasuta puitu pikaajaliste toodete tootmiseks, ainult üks viiendiku läheb pikaajalise kasutusega toodete tootmiseks, enamasti ikka paberi tootmiseks. see ei peaks olema keerukas, aga ma pean rõhutama siiski, et puude põletamine ei ole süsinikuneutraalne ja tervete puude äh, põletamine on väga halb kliimale. Need, neid puid saaks paremini ära kasutada selleks, et äh, hoiustada süsinikku metsades või toota pikaajalisi tooteid, aga siin on pildid Soomest, Prantsusmaalt, Sloveeniast, kus on selgelt näha, et tegelikult energia tootmiseks põletatakse terveid puid. Euroopa Liidu vajadus energia järgi tõuseb, kaks tuhat kakskümmend eeldatavasti kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kogu raide, puid kasutatakse ära energia tootmiseks. siin te näete äh, analüüsi, mida see tähendab meie jaoks äh, kliimaeesmärkide saavutamisel. meil on uus energiastrateegia, mis sõltub äh, puudu kasutamiselt energia tootmiseks. see, nagu me nägime, vähendab ka süsiniku neeldamist metsades kurb on see, et tegelikult lihtsalt heited viidakse ühest sektorist teise üle sellega, sellepärast et isegi kui heitmete hulk väheneb ETS-süsteemis, siis LULU-CF-i osas me näeme, neelda-, süsiniku neeldamine väheneb ning mingisugust ning soomlased ei suudaks siis kuidagi leevendada kliimamuutusi enne aastat kaks tuhat kolmkümmend ning see on väga kurb uudis muidugi. aga see näitab ka seda, et et halvad äh, poliitilised otsused võivad õõnestada äh, süsinikuheitmete vähendamist. praegused temperatuuri eesmärgid tähendavad seda, et meil on vaja kiiret äh, Äh, heitmete vähendamist, negatiivseid heitmeid, meil on metsi vaja, mida siis parlamendiliikmed saavad teha? Äh, seda, et LULUCF määrus äh, tegelikult tõesti hoiab silma peal heitmetel ning kui metsade suutlikkus neil teda väheneb, siis midagi tehakse ning siin on stiimulid väga olulised. tuleb tagada samuti seda, et meil oleksid ka tuleviku eesmärgid selles valdkonnas ning et taas kasutatud energia osas ei, ei võetaks põletada terveid puid. samuti Euroopa Liidu rahastamine, me ei tohi rohkem hävitada, vaid pigem ka, peame kaitsma ja taastama metsasid ja peame loodusseadusi järgima. kui tahaksin lõpetuseks ka midagi positiivset ütelda, sellepärast et tegelikult on meil tõhusad, turvalised vahendid selleks, et siin Euroopa Liidus parandada olukorda ning metsade süsiniku neeldamist parandada. näiteks saame me äh, kasvatada äh, mitmekesiseid äh, liigirohkeid metsasid, mis neelavad rohkem süsinikku, me peame lähtuma looduslikest loodusseadustest, mida on juba testitud, mis toimivad, me saame toetada ka metsade liigirohkust me saame vähendada raiet, taaskasutada puitu ning keskenduda pikaajaliste puidutoodetele. see peaks olema siis meie tuleviku metsandusstrateegia ning lõpetuseks. meil ei ole aega enam, me peame koheselt tegutsema. atmosfääri jaoks on oluline ainult see, kui palju neid heiteid siis äh, tegelikult on, me peame hoolitsema metsade eest ning äh, palju edu kõikidele! suur aitäh ja meie järgmine viimane kõneleja, Jana Päkk, palun. Thank you very much, can you hear me? suur aitäh, kas te kuulete mind? ma tõesti tunnen suurt headmeelt, et saan täna siin osaleda ja hea meelega tutvustan teile ka raportit. selle raporti leiate ka siit laudadelt, võtke see endaga koju kaasa selle koostas EASAC, mis on Euroopa Teadusnõukogu äh, poliitiliste otsuste langetamiseks ning äh, raporti koostamisel osales üheksakümmend eksperti neljateistkümnest erinevast Euroopa Liidu liikmesriigist, nii et me üritasime just multifunktsionaalsuse tähelepanu pöörata Euroopa Liidu metsades. see seda teemavaldkonda mainiti juba ka eelnevates kõnedes. siin esimesel slaidil näete minu peamist äh, sõnumit ja seejärel siis äh, räägin detailsemalt kõigest sellest järgmistel slaididel. esmalt liikmesriigid ei suuda toime tulla ülemaailmsete väljakutsetega nagu äh, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ning äh, kliimamuutused iseseisvalt. seega on vaja Euroopa Liidu tasandi äh, juhtimist ning äh, stiimuleid selleks, et abistada liikmesriike. samuti rõhutame, et LULUCF määrus peaks olema läbipaistev ning ei tohiks lubada e-, heitmeid üles tuua teistest sektoritest metsa ilma tegelike heitmete hulga vähendamiseta. tundub, et praegu aga nii see läheb, kui hakatakse poliitikaid ellu viima praeguste kavade kohaselt. ja viimaseks, kõige tõhusam viis vältimaks selliseid ohte nagu Peleveesa metsas on äh, metsade vastupanuvõime tõstmine ning äh, Pariisi eesmärkide saavutamine, see tähendab heterogeensete metsade äh, loomist, mis on vastupanuvõimelisemad. muidugi looduses on ka erinevaid äh, ohte, aga meil on ka vahendeid selleks, et selliste ohtudega toime tulla. raportis tõime välja ka fakte meie metsade kohta Euroopa Liidus, seda üles lugema ei hakka. Euroopas metsad on väga liigirohked Eh, siin on erinevad olulised eh, faktorid nagu kliimakeskkond, eh, juhtimine, omandi küsimus. metsad on kasvanud rohkem, kui neid on lõigatud ning me näeme samuti, et metsade mitmekesisus on paljudes liikmesriikides surve all metsandus on samuti oluliseks äh, haruks paljude liikmesriikide majanduses. lähimuspõhimõttest tulenevalt on liikmesriikidel lähtutud metsanduspoliitikas eelkõige oma riigi traditsioonidest, aga ei ole mõeldud äh, üleilmsetele väljakutsetele, ehm, mille vastu me, millega me saaksime tegeleda ka läbi metsanduse. Euroopa Liit peaks äh, välja töötama selliseid äh, vahendeid, mis võimaldaksid vähendada erinevusi liikmesriikide vahel ja samuti peaksime pakkuma stiimuleid liikmesriikide selleks, et nad paremini haldaksid oma metsasid ja täidaksid rahvusvahelisi kohustusi. Äh, metsad neeldavad muidugi äh, süsinikku ning äh, metsades ladustub süsinik, aga kuivõrd see sõltub sellest, kuidas me metsasid haldame enamus süsinikust, mis metsades on hoiul, kümne aastaga jällegi pääseb atmosfääri. kui me tahame olukorda parandada, siis me peaksime rõhku panema eh, toodetele, mille eluiga on pikk, me ei peaks põletama metsasid või, ja me ei peaks metsades paberit eh, tootma biolo-, bioenergia tootmine ning metsade raie sellel eesmärgil on kliimale väga kahjulik. oht on, et, et kliimamuutused hoopis kiirenevad, mitte ei vähene selle tagajärjel. bioloogiline mitmekesisus metsades väheneb ning siin on metsade haldus väga oluline, et me väärtustaksime bioloogilist mitmekesisust seda ka eh, läbi Euroopa-ülese planeerimise. kuidas eh, arvestada metsadega kliimamuutuste poliitikas Euroopa Liidus? Eh, tahetakse metsasid kasutada bioenergia tootmiseks selle asemel, et aga see ei taga mingisugust tasakaalu et sest tegelikult peaksime me tähelepanu pöörama eh, metsade multifunktsionaalsusele, nende suutlikkusele siduda süsinikku. me teame, et eh, kui me jätkame nagu varem, siis eh, mitte ETS süsteemile käivatest sektoritest toodakse heitmed pigem metsandusse üle. kõige halvematel juhtudel kasutatakse ka riigiabi ja subsiidiume selleks, et LULUCF-i alla tuua mitte ETS-i sektorite heitmeid. mis võiks olla siis sotsiaalselt ning majanduslikult äh, hea tasakaal puidu kasutamiseks? meil on põhjust arvata, et äh, kui me kaasame süsiniku sidumise, siis äh, Äh, see mõjutab kindlasti kliimamuutusi, sellepärast et metsade haldus ei ole kunagi neutraalne neis küsimustes. hea uudis on see, et äh, kui me metsasid hästi haldame rohkem süsinikku seome, siis tõenäoliselt suureneb sellega ka tulevikus äh, puidutootmisvõimalus, seega tuleb see kasuks kõikidele. Põhjamaa riikides, kus meil on ka palju andmeid, näeme me, et olemasolevates metsades hoiustatav süsinik on kõige odavamaid viise üldse selleks, et vähendada eh, netosüsiniku heitmeid. kui me räägime kümnest, üheteistkümnest eurost eh, tonni kohta, siis tõepoolest oleks palju optimaalsem, eh, kui me saaksime rohkem süsinikku hoiustada metsades. millised võiksid olla praegused stiimulid riikidele ning metsaomanikele? süsiniku hoiustamine on tegelikult positiivne äh, välismõju ning äh, metsade raie negatiivne, seda me, kõike me peaksime kontrollima läbi äh, sekkumise turul toimuvasse. heit-, süsiniku heitmete maksustamine, kõikide heitmete maksustamine on õige lahendus ja see äh, tähendab seda, et äh, puhtamad äh, lahendused teenivad raha ning äh, saastajad maksavad, me võtaks siin eeskujuks siis äh, Kanada ja teised riigid. aga Euroopa Liidus ei ole veel piisavalt ära tehtud. mida tähendaks äh, majanduslikult arukas metsade haldus ning mida, kuidas parandada multifunktsionaalsust? siin me ei lähtu mitte maksimum suutlikkusest, vaid samuti sellest, kuivõrd arvestatakse multifunktsionaalsuse ja kliimamuutuste ohuga me teeme ettepaneku, et paljudel puhkudel äh, mitmeliigilised liigirikkad äh, äh, metsad on õigeks lahenduseks selleks, et leevendada riske ka tulevikus. Thank you so much and now we have a few minutes. suur tänu ja nüüd meil on paar minutit veel arutelu jaoks ka jäänud ja meil on härra Buda, härra Agnew proua Kadenbach sõnavõtjate nimekirjas ja härra Jäär. hästi. ja nüüd panen sõnasoovijate nimekirja kinni ja kõigepealt härra Buda, palun. üheks minutiks, palun, sellepärast et meil ei ole enam palju aega. suur tänu. kuulasin huviga sõnavõtte, aga siin on üks lünk ma ei tea, kas te olete maapiirkondades käinud ja märganud, et seal kasutatakse puitu kütteks. ei ole leitud mingisugust alternatiivi puuküttele. ma arvan, et inimestel on vaja ahju kütta. ei ole, ei ole palju muid ressursse, ma arvan, komisjon peaks siin leidma lahenduse ja samuti taastuvenergia päikese, tuuleenergia ja nii edasi. me teame, mis on probleemid, mis on seotud äh, metsade haldamisega. kõik tahaksid, et metsad säiliksid, palju on metsade langetamist, on palju välisettevõtteid, mis Rumeenias metsa ekspluateerivad, aga tuleb leida mingisugune, pole alternatiivi äh, puu, puuküttele. sellisel juhul tuleb leida alternatiiv, praegu seda ei ole. Um... suur tänu ja nüüd härra Agnew, palun. suur tänu. nüüd kuulates neid ettekandeid jääb äh, mulje, et justkui metsad, äh, puud oleksid äh, üksi jäetud ja et nad ja et nad justkui ladustavad CO2 igavesti, aga samas ka puud surevad ja seetõttu CO2 satub jällegi atmosfääri või siis ka siis, kui puitu kasutatakse paberi tootmiseks, siis seda ja samuti, kui paberit kasutatakse, siis samuti CO2 ähm, läheb atmosfääri ja samuti, kui kasutatakse puitu mööbli tegemiseks, siis ähm, ja ka äh, pehkinud puud äh, samuti ähm, enam süsinikku ei ladusta, nii et äh, seda tsüklit lõpetada ei ole võimalik ja arvestage sellega, et mida rohkem CO2 õhus on, seda kiiremini ka puud kasvavad. aitäh. aitäh. ja nüüd proua Kadenbach. lugupeetud kolleeg Agnew loomulikult välistas selle võimaluse, et võib-olla nendest puudest tekivad kunagi ka teemandid, aga jätame selle kõrvale, aga üldiselt me sooviksime tänada nende ettekannete eest, mida me täna kuulata saime ja see näitab eh, veelgi kord, et, et tegelikult eh, selle teema osas on väga erinevaid seisukohti, sellepärast et eh, paar puud ei ole veel metsa ja ja need äh, paar äh, puud, mis moodustavad metsa, äh, ei tähenda veel, et tegu oleks hästi majandatud metsaga, nii et eelduseks on ikkagi see, et mets peab ka kliimamuutuste vastases võitluses oma panuse panema ja siin on oluline siis ka liigirikkus, metsa majandamine ja oluline on ka see, mida me siis tootega teeme. kui me räägime kütmisest, siis selge on see, et äh, mitte äh, kõik, äh, kogu puitu ei kasutata heit-, ei kasutata kütteks ära. nii et kui me räägime biomassist, siis oluline ongi see, millisest ähm, biomassist me järgnevate põlvkondade jooksul räägime. ja me rääkisime juba kolmandast sambast, me rääkisime ka kliimamuutustest ja rääkisime, millised on oht, ohud metsadele, samuti on oluline küsimus, et kas hästi majandatud äh, mets äh, põleb ju, äh, põleb sama kiiresti kui monokultuurne mets. nii et need on ähm, kõik need küsimused, mida me peaksime veel tulevikus arutama. ja veel üks lisaküsimus, oma uuringus te rääkisite ka sellest, et mõningates Euroopa osades meil on probleem, et et seoses metsandusega lähevad põllumajandusmaad kaduma. et kas seda on ka kuskil käsitletud? nii et äh, metsastamine versus põllumajandusmaa. aitäh, härra Jaarn! suur tänu, mul oleks kolm lühikest märkust. kõigepealt ainult kasvav mets ladustab äh, süsinikku ja mis puudutab metsaraiet, siis see loob koht, äh, ruumi uuele metsale ja samuti, mis puudutab äh, puidu põlemist ja selle termilist väärtust, siis äh, me peaksime seda ka äh, rohkem hindama, sest metsaomanikel on asi väga lihtne, sellepärast et et metsaomanikud ju teavad kõige paremini, kuidas oma mets, metsa väärtust ära kasutada. ja loomulikult tuleb vaadata ka erinevaid alternatiive, loomulikult mina pigem kütan äh, puiduga kui äh, maagaasiga, naftaga või millegi muuga. nii et äh, mis puudutab see puidu termilist väärtust, siis ma arvan, et seda tuleks ikkagi teisiti hinnata ja kolleeg ka ütles, et temad kütab puiduga ja kui ma jätan puidu metsa, siis samuti CO2 mingil hetkel jõuab atmosfääri, aga samamoodi jõuab see ka, kui ma kasutan kütteks gaasi või midagi muud aitäh! ja nüüd meie kõnelejatel sõna kolm minutit igalühel. proua Aho, vastuseks ma sooviksin rõhutada seda, et et kui me räägime kliimategevustest, siis bioloogiline mitmekesisus on siin oluline ja seda on ka kirjanduses selgelt käsitletud, et kui bioloogiline mitmekesisus on suurem, siis sellisel juhul on ka vastupanuvõime suurem ja nii et siin meil on ka selline olukord, millest kõik võidavad. see on positiivne. nüüd küsimus, milliseid alternatiive meil on maapiirkondades kütmise puhul, siis positiivne on see, et, et meil on alternatiive et keeruline on võib-olla neid ähm, levitada, aga, aga meil on päikeseküte ja erinev termiline küte ja nii edasi, et nii et meil on äh, võimalusi, kuidas äh, CO2 heitmeid vähendada, nii et säilitades seda metsades ja kui puud ähm, surevad, siis nad eritavad ähm, ka CO2. aga me peame siin mõtlema ka aja äh, perioodidele. et ma ütlesin juba oma slaidil ka, et, et tegelikult meil on olnud kümme, kakskümmend aastat aega tegelemaks äh, tõhusa kliima äh, leevendusega ja kui me mõtleme sellele kümnele, kahekümnele aastale, mille, kus me juba oleme jäänud oma tegevustega maha, siis me peame kasutama oma puitu Äh, selle aja jooksul selliselt, et me tege-, tõsist katastroofi ei tekitaks. et äh, me ei jõuaks äärmusteni äh, nende mõjude osas, mis on kliimamuutuste osas kõige olulisemad. aitäh! ja nüüd proua Päkk, jah, ma olen nõus sellega, mida Hanna ütles, et on olemas variante ähm, teisi variante kui ainult puuküte. ja kui me võrdleme erinevaid äh, nende, nende erinevate alternatiivide majanduslikkust, siis äh, ja arvestame siin äh, tulevikuga viieteist aasta pärast, siis ma arvan, et me leiame aina rohkem, et neid alternatiivseid variante kasutatakse rohkem äh, kütteks, nii et me peaksime olema rohkem avatud ka tulevikulahendustele ja me ei peaks mõtlema siin ainult süsile ja, ja kütteõlile ja muule sarnasele. ja ähm, jah ähm,, metsad ähm, ja ähm,, puud neelavad süsinikku aga eh, kui me mõtleme nüüd Pariisi kokkuleppele ja kümne-kahekümne aastasele ajaraamistikule, mis meil on, siis süsinikumolekulid, mis õhus on, need juba praegu soojendavad atmosfääri. nii et ehm, see on nende heitmete kliimamõju. kui ehm, puud suudavad ehm, ladustada seda süsinikku, siis neile läheb tegelikult ähm, rohkem aega selleks, ähm, võrreldes sellega, kui ähm, see puu on maha võetud ja kütteks kasutatud. ja mis puudutab äh, nüüd metsastamist versus äh, põllumajandusmaad, jah, võib-olla tõesti seda mõnes kohas on äh, juhtunud, eriti mis puudutab siis seda lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamist. ka need biofarmid, mis kasvatavad lühikese raieringiga madalmetsa bioenergiaallikaks, siis eh, neil on vaja palju toitaineid, palju vett ja nad, eh, nende keskkonnamõju on väga suur, nii et me peame olema väga ettevaatlikud eh, selliste lähenemiste puhul ning neid tuleb analüüsida ja kontrollida, et kas tõesti sellistel alternatiividel on ähm, positiivne mõju. ja ma lõpetaksin siinkohal meil on tõesti vaja väga ambitsioonikaid äh, tegevusi liikmesriikide tasandil ka selleks, et Pariisi kokkuleppe eesmärke äh, äh, saavutada õigeaegselt ja ma soovitan veel teil, teile tutvuda raportiga. esimees, aitäh, kuna meil on nüüd aeg otsas, siis ähm, soovin tänada eksperte ja komisjoni esindajaid selle eest, et olete tulnud siia täna arutama seda väga äh, keerulist, mitmetahulist teemat. Ähm, ja selline see mets on. ja me peame leidma äh, tasakaalu ökosüsteemi ähm, teenuste ja, ja teiste valdkondade vahel, siis, äh, siis me loodame selle tasakaalu leida ja Euroopa Parlament kindlasti panustab sellesse. kena õhtut teile! ja sooviksin teile veel meenutada ühte, et interrühma kohtumine leiab aset 5GA-s ja meenutaksin teile ka, et et kell kaheksateist kolmkümmend parlamendiliikmete saalis leiab aset ka meie jõulutrink ja soovin teile